Hallelujah Iniziamo le dichiarazioni di voto sulla alustame selgitustega hääletuste kohta. kõigepealt proua Gebhardi raport, teenuste direktiivi rakendamine. kõigepealt ma annan sõna, vaatamata kogu lärmile äh,, eh, Estelale. suur tänu, president teenuste direktiiv juh-, jõustus kahe tuhande kuuenda aasta detsembris ja eh, see pidi aitama teenusepakkujaid Euroopa Liidu turul, võttes ära igasugused meelevaldsed reeglid. ja meile öeldi, et seda direktiivi ei saa kasutada eh, sektorite ohtliku dereguleerimise puhul, mis teenuste nüüd on asutamismaa reegel äh, äh, asendatud ähm, päritolumaa reegliga. ja äh, tegelikult praegu on väga raske mul sõna võtta, sellepärast et siin on tohutult palju lärmi Äh, suur, äh, vabandage, härra Mastella, ütleb äh, president ja annab kõne, annab sõnajärje järgmisele inimesele. suur tänu. teenused Euroopa turul on äärmiselt olulised, need on kasvumootoriks paljudes maades ning sellepärast me peame vaatama väga tähelepanelikult, kuidas seda direktiivi rakendatakse. meie kõige olulisem eesmärk oli just eh, kergendada teenuste pakkumist terves Euroopas ning sellepärast on äärmiselt üllatav, et teatud eh, meet-, teatud liikmesriigid loovad takistusi teenuste pakkumisel aga, aga tegelikult kaheksakümmend protsenti uuest uutest töökohtadest tekib just eh, eh, teenuste vallas ja sellepärast on äärmiselt oluline eh, teenuste direktiivi rakendamine. meil on vaja informatsiooni käegakatsutavate tulemuste kohta selle direktiivi rakendamisel. Grazie, la parola all'onorevole Morganti. suur tänu ja nüüd proua Morganti, palun. Eh, eh, proua president, lugupeetud kolleegid, mina hääletasin eh, selle raporti vastu, ma hääletasin ka Bolkensteini direktiivi vastu sellepärast, et me tahtsime saavutada suuremat konkurentsi Euroopa Liidus. aga tegelikult selle Äh, direktiivi tegelikuks eesmärgiks oli hoopis meie ähm, äride hävitamine. meil on Itaalias palju äh, palju ähm, selliseid ähm, puhkusega seotud teenuseid, kus inimesed on kasutanud ära äh, kõik oma kodu, kõik oma säästud selleks, et luua endale äri, aga praegusel hetkel on Euroopa Liit mänginud kätte hargmaistele suurtele ettevõtetele ja meie seisame väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eest, meie tahame eh, neid kaitsta ja seista oma traditsioonide eest. suur tänu ja nüüd härra Koslik. suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud teenuste direktiiv nõuab kõikidelt liikmesriikidelt tõkete kaotamist ja ettevõtetele. samal ajal direktiivi rakendamine on olnud aga väga aeglane. suuremaks probleemiks on see, et äh, direktiivi kohaldamisalast ei peeta kinni, väga vähe on loodud erinevaid kontaktpunkte ja ka koostöö ning ühine hindamine ei toimi nii hästi kui siiamaani direktiiv nõuab ühiste kontaktpunktide sisseviimist. peale selle ei ole ära tehtud kõike seda, mida oleks võimalik sisse viia piiriülese kauplemise tugevdamiseks. teenused moodustavad nelikümmend protsenti Euroopa Liidu SKT-st ja tõkked võivad endaga kaasa tuua konkurentsivõime vähenemise ja töökohtade kao suur tänu! suur tänu! järgmisena kolleeg Baltšiitis, palun. suur tänu, proua president, ma arvan, et teenuste direktiiv ja selle hindamine annab meile võimaluse vaadata, kas teenuste sektorit on võimalik liikmesriikides edasi arendada on väga tähtis, et rakendamise erinevates etappides, kõikides etappides arvestataks just avaliku sektori jaoks tähtsate teenustega, et neid pakutakse niimoodi, et nad on vastav, vastavuses ka riikide seadustega. peale selle on meil tõesti vaja kontaktpunktid erinevates liikmesriikides luua ja ka rahastamisvahendid neile leida, selleks, et kodanikele tagada juurdepääs informatsioonile. suur tänu! suur tänu! järgmisena härra Hännon. siin on olnud üks arusaamatus sellest ajast peale, kui Euroopa Liit loodi, mida üldse tähendab vaba turg äh, Ähm, teenuste ja kaupade osas. kui eh, minu eh, valijad hääletasid seitsmekümne viiendal aastal seitsmekümne eh, Euroopa Liidu astumise poolt, siis nad saaksid, siis nad said aru, et kui sa näiteks toodad mingit vett Suurbritannias, siis sa võid seda müüa Prantsusmaal või kusagil mujal, aga praegusel hetkel toimub standardiseerimine, et vees võivad olla need komponendid, mitte, mitte teised komponendid ja siis te tegelikult leiate niisuguse toote, mitte kunagi üldse ei tahetud kui eksportida ja praegusel hetkel me kriminaliseerime päritoluriike. me tegelikult eh, mitte ei suurenda tarbijate valikuid, vaid me eh, piirame tarbijate valikut. Eh, kusagil midagi toodetakse Euroopas ja see, kui see ei vasta nüüd kõikidele nendele tingimustele, mis on kusagil kirja pandud, siis on asjad halvasti, eksportida ei saa ja sellepärast meie SKT kogu aeg vähenebki, aitäh. Grazie, la parola al-. suur tänu ja nüüd on sõna härra Kamalil. suur tänu, president. mulle meenub, kui esimest korda arutati parlamendi seda teenuste delegeeriviku paljud vastuolulisi küsimusi, siis oli ja ma mäletan, et, et teenuste ja kaubanduse raportöörina ma rääkisin sellest, et on vaja liberaliseerida palju teenuseid, sealhulgas ka finantsteenuseid, tervishoiuteenuseid, haridusteenuseid, äh, veeteenuseid, et tarbijatel oleks parem valik ja paremad teenused selleks, et üle saada riiklikest monopoolsetest ettevõtetest kui palju vastuolusid see tekitas ja nüüd meil on siin määrus üldist majandushuvi pakkuvad teenused justkui see annab meile suurepärase võimaluse, kui me räägime supermarketide teenustest või teistest teenustest ja neid ei kohaldata vee, haridusele, tervishoiule. on aeg edasi liikuda poliitikast, mida me äh, käitusime kolmkümmend aastat tagasi. ja neid teenused on alarahastatud ja nende osutamine ei ole kvaliteetne. Äh, me peame liberaliseerima teenuseid kõikides valdkondades Grazie, passiamo ora alle dichiarazioni di voto sulla relazione. suur tänu, nüüd läheme kolleeg Antšani raporti juurde bussireisijate õigused. kõigepealt saab sõna kolleeg Maisner. kas ta on kohal? jah, kohe. praegu. palun, teil on sõna jah, suur tänu, proua president. tahaksin põhjendada, miks liberaalid jäid erapooletuks suures määral. jah, on väga tore, et meil on olemas otsus, on väga hea, et puuetega inimesed on kaitstud, kuid äh, seda ainult äh, lähiliikluse puhul, sest tihti ei ole siiski kõik siin väärt direktiivi, mis kirjas on. siin on paigas kakssada nelikümmend kilomeetrit äh, ja Küpros, Malta ja ka Luksemburg jäävad välja. Neil ei ole mitte mingeid õigusi, nagu näiteks teised liikmesriigid, kus ei ole lihtsalt kahtesadat neljakümmend kilomeetrit selleks, et bussiliini seal käima panna. ja ma arvan, et see on üks Euroopa üks tähtsamaid nõudmisi, et inimeste vaba liikumine, teenuste ja kaupade vaba liikumine ja nüüd praegu äh, oleme just need väikese rahakotiga kodanikud jätnud kaitseta, sellepärast et on liikmesriike, kus ei ole bussireisijate õigusi. sellepärast jäime me erapooletuks. jah, selles direktiivis on ka päris palju positiivseid aspekte, aga nagu ma just ütlesin, on ka negatiivseid ja seetõttu jäime erapooletuks. suur tänu ja nüüd härra Mastella, palun. suur tänu, proua president tegemist on ettepanekuga, mille komisjon tegi kahe tuhande kaheksandal aastal ja Euroopa Liidu tasandil sooviti sisse viia uusi õigusi bussiliik-, bussitranspordi kasutajatele. nii nagu on need õigused juba teiste transpordivahendite puhul olemas sooviti ka harmoniseerida menetlusi erinevates liikmesriikides. läbirääkimised nõukoguga olid väga pikad ja meil toimus ka lepitusmenetlus. lepitusmenetluse käigus äh, töötati ka välja tekst, mille üle me täna hääletasime. tekst on väga hea, sellepärast et bussireisijate õigused on kaitstud ilma, et äh, transpordiettevõtetel oleks liiga suur koorem peale pandud lepitusmenetlust võib Euroopa Parlamendi jaoks pidada edukaks, sellepärast et meie põhinõudmised on kõik siin tekstis sees, kohaldamisala, bussireisijate põhiõigused ja ka teatud erandid ning hüvitised, mis on ette nähtud. suur tänu! suur tänu ja järgmisena kolleeg Milana. Grazie Presidente, Sevilla suur tänu, president. siin me räägime bussireisijate õigustest, aga need õigused peaksid olema eh, laiemad. Eh, saja viiekümne kilomeetri raadius peaks olema arvesse võetud, peaks arvestama liikumispuuetega inimeste eh, õigusi, kui distants on väiksem, neid pole üldse vaadatud. peavad olema ühtsed kvaliteedistandardid, see on kahtlemata väga hea, aga neli aastat, mis on antud sektorile selleks, et eh, neid tingimusi rakendada, eh, on ikkagi väga pikk. Eh, see töö on, oli edukas parlamendi jaoks ja see näitab, et me suudame kodanike huvisid arvestada, aga siiski mõnikord mulle tundub, et jäi puudu sellest, mida, millest sellest, mida meie koda tahas, meie koda tahtis, nõukogu ei olnud väga tõsine selles osas. härra Utšas. suur tänu, proua president. mina tahaksin õnnitleda äh, härra Kantsiani selle töö osas, mida ta tegi. tekst on hea kui härra Mastella lubab, siis ma ei oleks temaga nõus. tema ütleb, et tegemist on suure edulooga. aga e, bussireisijaid kaitstakse alles siis, kui nad lähevad kaugemale kui kakssada viiskümmend kilomeetrit. aga kus siis Äh, on äh, lühemate maade reisijate inim-, õigused. nii nagu siin juba öeldi, on väikesed riigid, Küpros, Malta, nad on täiesti kõrvale jäetud. ja sellepärast jäin mina erapooletuks, meie ei hääletanud vastu, sellepärast et siin on mõned head õigused, mis ka kaitsmist leidsid, näiteks see, et arvestatakse inimesi, kes on kas piiratud liikumisega või kellel on eh, liikumispuue, kuid ma arvan, et me peame selle teema juurde tagasi tulema niipea kui võimalik, et kaitsta paremini inimeste õigusi. proua Takula. arvoisa rouva puhemies. Eh, härra Takula, suur tänu, proua president, kõigepealt eh, ma ütleksin nii, et on oluline, et me hoolitseme kodanike õiguste eest, aga kui me räägime õigustest, siis me peame mõtlema ka vastutusest, mis sellega kaasneb. õigused võivad ju olla, aga vastutus peab ka olema. kui ma vaatan seda eh, ettepanekut, millega kaitstakse bussireisijaid, siis tegemist on väga positiivse nähtusega, aga vaadates Euroopat, siis me näeme, et erinevused on väga suured näiteks eh, Soomes on väga pisikesi eh, perekonnaettevõtteid ning tõepoolest me ei peaks suurendama nende eh, koormust, nende kulutusi, sellepärast et ettevõtted on väga paindlikud ning niisugust asja tuleb ka arvestada. väärtuslik selle teksti puhul on see, et me kaitseme piiratud liikumisvõimega inimesi, see on väga hea, et seda on arvestatud ja e, nende reisimistingimused on paranenud, aga tegelikult e, e, kogu dokument on iseenesest vastuoluline, sest õigustega kaasneb vastutus ja tuleb vaadata ka, et kulud ei läheks VKE-de jaoks üle pea. suur tänu ja nüüd kolleeg Haakin, palun suur tänu, president. mina hääletasin selle määruse poolt, vaatamata sellele, et mulle tundub, et see ei ole piisavalt kaugele minev. kuid see on siiski algus eh, parlamendis ja teinekord ka Euroopa Liidus me alustame väikeste sammudega, nagu täna. kahjuks eh, mõned liikmesriigid jäävad sellest määruse kohaldamist ala välja, kuna see rakendub ainult bussireisidele, mis on pikemad kui kakssada viiskümmend kilomeetrit. ma eelistaksin küll ALDE poolt välja toodud suund, kus bussireisijatele tagatakse samasugused õigused ka lühematel reisidel. kuid siiski mul on hea meel, et määruses mõningad põhiõigused rakenduvad ka lühemate reiside puhul, eriti puudega inimeste või liikumis, piiratud liikumisvõimega inimestele. Neile tagatakse mittediskrimineeriv juurdepääs transpordivõimalustele ja äh, bussi äh, teenindava personali vastavale koolitusele. kahjuks liikmesriikidel on võimalik kasutada sellist ajalist erandit kuni kümme aastat ja kuigi neil on tõesti vaja ja bussioperatoritel vaja aega kohanemiseks, ma siiski pöörduksin üleskutsega äh, hakata rakendama seda määrust niipea kui võimalik. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Källeker. President, president. I tänan, president. mina igati toetan reisijate õigusi ja eriti puudujatega inimeste õigusi. ma ei ole eriti rahul saavutatud kompromissiga. mina oleksin eelistanud kolmesaja kilomeetrist ja seega oleks võinud Iirimaal võimalik äh, teha erand teatud maapiirkondadele minu äh, valimispiirkonnas, Deep äh, Galways ja Galway need maapiirkonnad jäävad sellest kahesaja viiekümne kilomeetri raadiusest välja. Äh, ja minu arust äh, pakutavad kompensatsioonid ei vasta, äh, ei ole proportsionaalsed vajadustele nendele maapiirkondadest ja arvestades seda, et sellega võivad kaasneda suuremad kindlustusmaksed, mis tähendab seda, et mitmed bussioperaatorid võivad turult väljuda ja loomulikult me peame aktsepteerima täna vastu võetud otsust siiski, kuid loodetavasti see erandiperiood annab eh, nendele võimalusi, kes on, jäävad väljaspoole kahesaja viiekümne kilomeetrist piiri, kohaneda uue olukorraga, kuid põhimõtteliselt ma pidin jääma erapooletuks hääletusel. suur tänu ja nüüd saab jälle sõna härra Koslik, palun suur tänu, proua president, lugupeetud parlamendisaadikud. üle seitsmekümne miljoni inimese kasutab bussi reisimiseks Euroopa Liidus, nii et väga tähtis oli vast-, vastu võtta direktiiv, mis kaitseb bussireisijate õigusi, nii nagu need on olemas juba rongi- ja lennuliikluses reisijatele on ette nähtud õigused ja üle kahesaja viiekümne kilomeetri pikkustel bussireisidel on võimalik saada ka hüvitust õnnetuste puhul, hilinemiste puhul ja ka siis, kui äh, pagas läheb kaduma. peale selle tuleb inimestele anda ka rohkem informatsiooni. väikeste riikide jaoks see kahesaja viiekümne kilomeetri piir aga ei ole siiski vastuvõetav ka puuetega inimestel peaks olema võimalus saada abi, nii nagu see on lennuliikluses ette nähtud tulevikus tuleb meil kindlasti toetada uue määruse sisseviimist, millega bussireisijate õigused praeguse direktiivi raames tehakse kohustuslikuks kogu Euroopa Liidus ja niimoodi oleks võimalik bussiõigust, reisijate õigusi ülevaatlikumaks muuta. suur tänu ja nüüd härra Mikolašik, palun. suur tänu, proua president. bussireisijate õigused peavad Euroopas olema selgelt reguleeritud, nii nagu seda on tehtud lennu- ja rongiliikluses. meile esitatud tekst on minu arvates väga hea kompromiss. mul on väga hea meel, et bussireisijate õigused on selgelt äh, paika pandud. eriti tervitan ma seda, et bussireisijate õiguste puhul on arvestatud just puuetega inimestega, piiratud liikumisvõimega inimestega. väga hea meel on mul ka selle üle, et ette on nähtud hüvitised et ja ka bussiettevõtete personal on väga heaks meetmeks võidelda liikumispuudega inimeste diskrimineerimise vastu. suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Jarr. suur tänu, proua president, mina hääletasin selle raporti poolt sellepärast, et meil on võimalik selle raportiga praegust olukorda parandada meil on välja töötatud väga hea lahendus kaitsmaks bussireisijaid ja samal ajal tagada ka väikese keskmise suurusega ettevõtete jätkusuutlikkus. selle direktiivi kohaldamisala on kahesaja viiekümnest kilomeetrist alates ja bussireisijatel on võimalik saada hüvitist siis, kui bussireis hilineb üle kahe tunni või siis, kui kohti on välja müüdud rohkem kui bussis kohti. Need me ei tohi ära unustada seda, et liialdatud hüvitise nõudmised võivad äh, bussiettevõtted viia pankrotti ja minu arvates kompromiss on väga hea. hüvitised ei ole liiga suured ja ei vii sellega ettevõtteid pankrotti ja mis puudutab kahtesajas, kahesaja viiekümne kilomeetri määra, mitte keegi ei keela seda piiri muuta seaduslikul teel, suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Baltšiitis, palun suur tänu, proua president. mina tahaksin härra Kantšani õnnitleda, sest täna vastu võetud dokument on väga hea kompromiss. sest bussireisijate õigused on kaitstud nii, et väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks äh, ei ole kriteeriumid liiga kõrged, nad saavad jääda, jääda püsima. peale selle on parandatud ka piiratud liikumisvõimega inimeste õigusi, puuetega inimeste õigusi ja see kõik toob endaga kaasa olukorra paranemise, suur tänu! suur tänu, nüüd saab sõna härra Anton Jõrtsi, palun suur tänu, proua president. mina tahaksin kõigepealt õnnitleda kolleeg Kantšani. ta töötas väga hästi ja on saavutanud väga hea tulemuse lepitusmenetluses nõukoguga kompromissettepanek nii direktiivi kohaldusala osas kui ka kaheteistkümne põhiõiguse osas on väga hea tulemus. tegemist on väga hea sammuga edasi bussireisijate õiguste kaitsmisel. siin räägitakse puuetega inimesest, piiratud liikumisvõimega inimestest. väga hea, et need grupid on kaasatud direktiivi. ja ette on nähtud ka kompensatsioonid siis, kui piiratud liikumisvõimega inimeste äh, käimisabid kaduma peaksid minema. väga tähtis on see, et bussireisijate õigused on kaitstud, aga et samal ajal ettevõtetele ei ole pandud liiga suurt koormust, sellepärast et väikese keskmise suurusega ettevõtted ei pruugi sellega hakkama saada. suur tänu ja järgmisena kolleeg Toots, palun äh,. suur tänu, proua president ma tunnustan, et väga palju positiivseid aspekte on selles raportis välja toodud ja ma tõepoolest toetan seda, et puuetega inimestel on juurdepääs transpordile, et kompenseeritakse teatud asju, kuid mulle tundub, et niisugused asjad peavad olema paika pandud liikmesriikide valitsuste poolt ning ma arvan ka, et rahaline koorem, mis selle ettepanekuga ka kaasneb, on paljudele transpordiettevõtetele koormaks Te ärge unustage, et paljud bussiettevõtted on väga vaik-, on väga väikesed, nad on erakätes ja eh, praegu on tohutu koorem eh, nendel tänu eh, kerkinud kütusehindadele ja kui nüüd on veel mingisugused lisakohustused, siis on tulemusi kaks, kõigepealt hinnad tõusevad bussipiletitele ning paljud vabatahtlikud eh, skeemid, mis siiani aitasid inimesi, kellel on piiratud liikumine, kaovad ära. suur tänu, kolleeg Fidanza. suur tänu, proua president. tõesti, ära on käidud väga pikk tee ja täna saime lõpuks selle raporti üle hääletada. tahan õnnitleda härra Kanchani, sest see tee, mida ta käima pidi, on olnud väga edukas. bussireisijate õigused on kaitstud ja ma arvan, et järgmiseks sammuks oleks nüüd ühtne tekst, kus kõik erinevad määrused tuuakse ühe katuse alla kohaldamisala on mõistlik, jah, otse loomulikult äh, läbirääkimiste alus oli hoopis teistsugune, kuid nüüd on siin äh, tõesti viidud äh, et sisse äh, kahesaja viiekümne kilomeetri määr ja väga paljud äh, kohustused äh, on sisse viidud ka distantsidele, mis on lühemad kui kakssada viiskümmend kilomeetrit. tänasel arutelul kolleegid ütlesid midagi, mis õnneks tagasi lükati. nimelt öeldi, et ei ole kaitset äh, piiratud liikumisvõimega inimestele. aga ei, just vastupidi, suur samm selle kompromissi puhul oli just see, et liikumispiir, et nende inimeste õigused on kaitstud suur tänu ja nüüd äh, proua Oviir. aga enne kui ma teile sõna annan, tahaksin ühte asja toonitada. selleks, et saada sõna, tuleb enne esitada kirjalik taotlus. jah, aga palun, nüüd on teil sõna. Eh, tänan, proua president ja vabandan, et mul jäi tegemata see taotluse esitamine. mina hääletasin sellele dokumendile vastu sest selle õigusaktiga ei ole tagatud reisijate võrdne kohtlemine ühelt poolt võrreldes teiste transpordiliikidega ja teisalt erinevate riikide reisijate vahel. nii jäävad reguleerimisalast välja mitu euroopa liidu väikest liikmesriiki mitme väiksema liikmesriigi puhul toimib akt osaliselt. probleemi ei lahendatud ka piiriüleste bussireiside puhul bussireise kasutavad põhiliselt madalama sissetulekuga reisijad ja noored see on tudengid õpilased. seetõttu on vastuvõetamatu ka määruse kaugusesse lükatud jõustamine. aitäh! suur tänu! nüüd tuleme järgmise raporti juurde, milleks on Martin Kellenani raport uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ja kõigepealt saab sõna kolleeg Kriits. suur tänu. E, tegemist oli e, kompromissiga, e, mis puudutas uusi väikesi tarbesõidukeid siin oli kompromiss eh, keskkonna ja tööstuskomisjoni vahel. me vähendasime eh, heitmete määra eh, saja neljakümne seitsme milligrammini. ja see on oluline sellepärast, et niimoodi lähevad autod kallimaks ja see toob kaasa kulusid nende eh, autode kasutajatele, kes siis kannatavad, kannatavad kõigepealt VKE-d, aga meie ju oleme öelnud, et meie siin kojas toetame VKE-sid. ja me peame kaotama kõik mm, barjäärid, mis takistavad eh, VKE-de tööd ja arengut. ning ma loodan, et tarbesõidukid et ostuhind ei kujune uueks takistuseks nende tegevuses. suur tänu ja nüüd härra Jaar. Äh, president, Euroopa Parlament on suutnud äh, seada pikaajalised eesmärgid nõukogu ja komisjoniga koos. nimelt soovi vähendada heitmeid alla saja seitsmekümne viie grammi äh, väikeste tarbesõidukite puhul. Äh, tehnoloogia võimaldab selliseid äh, sõidukeid nii-öelda keskkonnasõbralikeks muuta, kuid siiski nad on veel taskukohased ka VKE-dele. see on oluline, sest see on kasulik ka keskkonnale Äh, kui uued tarbesõidukid on taskukohased, samas aga vanad sõidukid jäävad endiselt ringi sõitma ja meie keskkonda saastama ja seetõttu ma toetasin enamuse ettepanekut ja hääletasin selle poolt täna. suur tänu, proua Ford järgmisena. tänan. me just hääletasime raportit uute väikeste tarbesõidukite heitenormide kohta nagu enamik Euroopa Liidu õigusakte, see on väga pikk pealkiri väga praktilise äh, küsimuse äh,. Need tar-, väikesed tarbesõidukid on äh, ähm, väikesõidukid ja need heitenormid tähendab kütuse põletamist tekkivaid äh, saasteid. me oleme näinud, mis toimub bensiinijaamades äh, äh kui ähm, FIE-d, äh, kes kasutavad tarbesõidukeid, tangivad oma väikeseid autosid äh, ja kütuse tõhususes on alati olnud meie otsuste võtmeosaks tootmisliinidel ja need on GM-i e tootmisliinidel Lutonis minu valimisjaoskonnas. me oleme näinud ka, et äh, ähm, innovatsioon ja vajadus innovatsiooni välja tekib juba tehases. ja seetõttu, et meie siin kojas seame teatud eesmärgid, ei ole kahtlust, et need saavutatakse kunagi, kuid tõesti nad äh, saavad tegelikkuseks, kui innovatsioon hakkab toimima ja kui tarbija esitab omapoolseid nõudmisi ja kui tootjad teevad parendusi ja põhjuseks ei saa olla pelgalt Euroopa Liidu seadusandlus. suur tänu ja nüüd härra Kelly. Bhí brónar am nach raibh san an freastal ar an dtí spóireacht seo kahjuks ma ei olnud arutelu käigus saalis, ma osalesin teisel koosolekul samaaegselt, kuid ma olen väga tänulik, et ma saan praegu paar sõna öelda. Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend e, osutab olulist tähelepanu ka taastuvale energiale, see on õigele, kuid väga oluline seatud eesmärkide saavutamisel on energiatõhususe suurendamine, eriti igasuguste sõidukite puhul, nii Äh, erasõidukite kui ka tarbesõidukitele. tarbesõidukid sõidavad teedel iga päev, ületavad suuri vahemaid ja seetõttu äh, me loodame nende eesmärkide seadmisega saavutada ka strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärke, sellega sundides tootjaid tootma energiatõhusamaid äh, mootoreid ja kuigi võib-olla kulutused lühemas perspektiivis saavad olema ka suuremad, siis sääst pärast kütuse tarbimisel äh, vahemaa ühiku kohta saab olema väiksem ja seetõttu ma hea meelega hääletasin nende soovituste poolt. suur tänu ja järgmisena hääletuste selgitus härra Leene soovituse kohta tõhustatud koostöö ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. härra Mastella, palun. suur tänu, president nõukogu on saatnud meile otsuse projekti, eh, millega eh, kehtestatakse tõhustatud koostöömenetlus ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. kuna teatud liikmesriigid, sealhulgas ka Itaalia ja Hispaania, on eh, kolme keelde tõlkimise süsteemi vastu. see oleks diskrimineeriv, sest see oleks kõikide ametlike keelte võrdsuse põhimõtte vastane vaatamata toimunud läbirääkimistele osutus võimatuks äh, ühehäälselt see äh, määrus heaks kiita. siiski oleks olnud mõistlik ära oodata Euroopa Kohtu otsus, äh, mis langetatakse lähiaegadel, sest sellega selgineksid väga paljud tehnilised aspektid selle ühtse patendi kaitsesüsteemis ja võib-olla selgineksid ka juriidilised tagajärjed, kuid seda teed ei valitud ja sel põhjusel ma hääletasin vastu tänan, järgmisena härra Roode. suur tänu, see arutelu siin parlamendis äh, tõhustatud koostöö kohta ja patendi üle. kui seda kuulata, siis tegelikult ei piisa sellest, et siin naeratada ja natukene rõõmustada poliitikud teatud riikides leiavad, et nende koduriigi keel on maailma kõige tähtsam ja nad hoolitsevad selle eest, et siseturgu tõkestatakse. ja nüüd meil tuleks kasu-, tuleb meil nüüd kasutada seda tõhustatud koostööd. meil ei ole täna ikka veel ühisturgu patendi valdkonnas ja, ja patent Euroopa Liidus maksab kümme korda rohkem kui USA-s nii et kakssada viiskümmend miljonit eurot lisakulusid ettevõtetele Euroopa Liidus. seetõttu on väga tähtis, et äh, tõhustatud koostöö leiab kasutust ja et äh, teatud liikmesriigid ei saaks teistele ikka veel kada-, äh, kaikaid kodaratesse loopida. suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Piilan suur tänu, proua president. juba kakskümmend aastat räägime me siin Euroopas ühtse patendikaitse loomisest. tegemist on väga keerulise süsteemiga ja meie oma on võrreldes Ameerika omaga ka kulukam ja aeganõudvam. meil tuleb tõesti midagi teha Euroopa ettevõtete konkurentsivõime parandamiseks. patent on väga tähtsaks elemendiks majanduskasve tagamise, kasvu tagamisel ja teadus- ja uuringutööde toetamisel. me ei saa konkurentsivõime peale mõeldes enam rohkem aega len-, tuulde lasta, meil tuleb midagi ette võtta. me ei tohi aga ära unustada, et äh, keelte küsimus tekitas väga palju vastuolulisust. me ei tohi ära unustada seda, et väikeseid keeli ei tohi Euroopa Liidus diskrimineerida, suur tänu! suur tänu ja nüüd kolleeg Pallone, palun! suur tänu, president! me elame ja tegutseme turgudel eh, koos, eh, meie ettevõtted puutuvad kokku ülemaailmse konkurentsiga. patendisüsteemi keeleline reform eh, on mõeldud vähendama tõlkega seotud kulutusi ja eriti kui me mõtleme Aasia turule, millega me konkureerime. kas poleks olnud tulemuslikum, kui patent oleks ette nähtud ainult ühes keeles? see oleks meie ettevõtetele suureks abiks ülemaailmses konkurentsis kuid praegusel ajal, nagu me teame, eh, kehtib Euroopas kaks õigussüsteemi, igalühel oma tunnused ja reeglid. kas poleks parem mõlemat süsteemi harmoneerida? tõhustatud koostöö ei ole Euroopa Liidu põhimõtete vastane, kuid see on halb meie siseturule sest see siseturg on geograafiliselt tingendatud ja äh, toimuvad konkurentsimoonutused äh,. teatud liikmesriigid satuvad halvemasse olukorda kui teised. järgmisena härra Pirillo, palun. see downvers-. tänan, president. ühelt poolt ma kiidan heaks äh, neid eesmärgid, mille poole Euroopa Liit pürgib sellise olulise instrumendiga nagu patent, mis annaks Euroopale tugevama positsiooni konkurentsis ülejäänud maailma osadega. samal ajal äh, ma avaldan kahetsust, et see tulemus on saavutatud äh, teiste riikide olukorra halvenemise arvel ja seal ma mõtlen Itaaliat. me oleme alati pooldanud Euroopa Liidu rolli tõstmise vajadust ja mõte, et patent tuleks esitada äh, patendiameti ametlikes kolmes keeltes äh, tekitab Itaalia ettevõtjatele ebavõrdse olukorra ja ka nendele ettevõtetele, äh, mis ei kuulu nimetatud keelerežiimi. paar kuud tagasi ma esitasin komisjonile omapoolse küsimuse, kutsudes neid üles toetama Itaalia seisukohta, kuid vahepeal äh, kakskümmend viis liikmesriiki kahekümne seitsmest on valinud oma teel ja sel põhjusel ma jäin erapooletuks. suur tänu, härra Le Grip. obecne rozwiązania dotyczące ochrony patentowej. suur tänu, president. olemasolevad lahendused patendi kaitseks Euroopa Liidus ja liikmesriikides ei ole rahuldavad ja ei rahulda kedagi. ühtse patendikaitsesüsteemi loomine on hädavajalik arvestades liikmesriikide majanduse vajadusi ja Euroopa Liidu vajadusi. uus süsteem peaks ergutama ka teadusuuringuid ja arengu, arendustegevus. lihtsa äh, süsteemi, ühtse süsteemi kasutusele võtmine, mis põhineb kolmel keelel, siin on mainitud ka ühte keelt ja mitut keelt ning võimalust tõlkida patendid teistesse keeltes. see on oluline VKE-de jaoks, sest väga paljudel VKE-del puuduvad vajalikud vahendid ähm, individuaalset patendimenetluse läbiviimiseks. see on oluline, et üles äratada need äh, uinunud äh, äh uuendustegeva ettevõtted ja äh, kaubandus-tööstuskomisjonis me sageli arutame, kuidas ergutada, äratada üles need ettevõtted ja kuidas paremini kaitsta nende leiutisi. me soovime, et see uus määrus oleks selliseks stimuleerivaks jõuks ja samas kaitseks ka äh, olemasolevaid Euroopa Liidu saavutusi. suur tänu, nüüd proua Legripp suur tänu, proua president, ma hääletasin härra Leene soovituse poolt, mis annab Euroopa Parlamendi ametile äh, loa rakendada tõhustatud koostööd ühtse patendikaitsesüsteemi loomisel. me oleme seda taotlenud kakskümmend aastat, et saavutada see tulemus, käegakatsutav tulemus Äh, mida saaksid kasutada Euroopa Liidu ettevõtted ja mitte ainult suurettevõtted, vaid ka VKE-d, kes soovisid sellist olulist instrumenti oma konkurentsivõime tõstmiseks ja ettevõtluse arendamiseks. seega taolise loa andmine tõustatud koostöö kasutamiseks edendab taolist koostööd ja edastab väga tugeva signaaliga ettevõtjatele, ergutab neid uuendustegevusele ja kakskümmend viis kahekümne seitsmest liikmesriigist toetab seda tõhustatud koostööd üldse patendikaitsesüsteemis. loomulikult äh, teil on veel mitmeid erinevaid raskusi, kuid see on tegelikult heaks eeskujuks meie ettevõtjatele. suur tänu ja nüüd kolleeg Bilbao suur tänu, president. mina jäin erapooletuks, kuna ma olen veendunud, et ühtse patendisüsteemi loomine läbi tõhustatud koostöö on ette nähtud läbikukkumisele on mitmed liikmesriike, kes nõustuvad sellega ja dokumendis on samuti mainitud, et neid eesmärke ei ole võimalik mõistliku aja raames saavutada Äh, kuna oodatakse Euroopa Kohtu otsust selles küsimuses ja nõukogu oleks pidanud äh, üritama saavutada ühist seisukohta äh, ja liikuma rohkem ühe keele kasutamise suunas. arvestades, kui palju patente registreeritakse, kui palju keeli kasutatakse selles tegevusvaldkonnas, oleks parem, kui oleks otsustatud ühe keele kasuks. kuid nüüd on killustatud otsus meil ja ebaselge kolme keele kasutusrežiimi kohta ja see ei ole õige tee Euroopa projektide tugevdamiseks. järgmisena härra Mikolasic ähm,. Posilni... suur tänu, proua president. kui Euroopa Liidu konkurentsivõime peaks suurenema, kui me soovime maailmas olla esikohal, siis tuleb meil ära kasutada kogu loovpotentsiaal. Euroopa Liidu patendisüsteemil on aga terve rida puudusi, mis takistavad ühtset patendikaitset sisse viia ja siseturgu sügavamaks muuta ja ka leiutajatel ei ole tagatud õiguskindlust. leiutajate harmoniseeritud kaitse ühtse patendisüsteemi kaudu aitaks meil parema ülevaate luua olukorrast turul ja meil oleks võimalik kulutusi vähendada, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, sellepärast et nende jaoks on kulutused võrreldes USA-ga väga suured. ühise patendikaitse sisseviimise püüdlused ei ole olnud siiamaani viisakad, viljakad ja sellepärast leian mina, et Euroopa Parlament peaks nüüd lõpuks äh, midagi ette võtma ja seda sammu pooldama. suur tänu ja nüüd kolleeg Utsas, palun uuesti. <clears throat> jah, suur tänu, proua president. sada aastat tagasi ei registreeritud USA-s patenti mitte sellepärast, et see oleks olnud inglise või itaalia keeles, vaid sellepärast, et ta ei täitnud teatud kriteeriumi. nimelt leiduril ei olnud raha, millega seda patenti registreerida. praegu, tänapäeval on meil siin Euroopa Liidus sarnase olukorraga tegemist ja ja hoolimata hääletuste tulemustest arvan mina, et nüüd, et meil on nüüd võimalus kolme keelega patenti kaitsta, näitab see, kui nõrk on meie regioon ja kuidas me ei suuda kaitsta Euroopa Liidu tasandil kõiki liikmesriike. see näitab, et Euroopa Liidu poliitika on nõrk. me ei tohiks ära unustada, et me räägime siin teadus- ja uuringutöödest ja konkurentsivõime analüüs eelmise aasta detsembrikuust ütleb, et Itaalias neli miljardit eurot kingitakse lihtsalt teistele riikidele, sellepärast et äh, patendid ei ole kaitstud ja väga suureks probleemiks on ka see, et itaalia keelt ei kaitsta. me oleme küll õppinud kõik saksa, inglise ja prantsuse keelt, kuid see ei tähenda, et me saaksime patendikaitset nendes keeltes nõuda. järgmine kolleeg, härra Anti Ooro. suur tänu, proua president ma võtan sõna sellepärast, et tahan selgitada, miks hääletasin härra Leene soovituse vastu. kui meil on ühtne patent, siis see on kohe kindlasti eeliseks, aga teiselt poolt on ühisel patendikaitsel ka väga palju puudusi. meil on siin äh, tõhustatud koostöö, kuid ma kardan, et tõhustatud koostööga ei saavutata mitte midagi. otse vastupidi jah, patendist on räägitud juba väga pikka aega, juba üheksakümnendast aastast, kui äh, meil oli kaksteist liikmesriiki ja loodi ühisturg mina olin selle soovituse vastu, sellepärast et minu arvates on see vastuolus Lissaboni lepingu artikli kakskümmend lõike kahega. ei looda mitte ühtset patendi ka-, kaitset, nii nagu see on artiklis kaheksakümmend üks nõutud va-, ja tõhustatud koostöö ei lase igal Euroopa kodanikul luua ettevõtet seal, kus ta tahab palju parem lahendus oleks olnud see ja ka odavam oleks olnud see, kui ma oleks ära oodanud Euroopa Kohtu otsuse, mis tuleb kaheksandal märtsil. ja arvatavasti pärast seda otsust tuleb meil nagunii oma seisukoht uuesti üle vaadata. suur tänu. härra Sassuu-, Sooli, jah, suur tänu, proua president, jällegi Itaalia valitsus ei olnud võimeline Euroopa aspekt, Euroopa Liidu tasandil Itaalia huvisid kaitsta ja seda nii tähtsas küsimuses nagu Euroopa patent. kakskümmend viis liikmesriiki kahekümne seitsmest ehk suur enamus ja ka suur parlamendi enamus toetab praegu seda soovitust, millega luuakse reeglid patendikaitsesüsteemi loomise jaoks. ja see patendikaitsesüsteem on väga tähtis just kõrgtehnoloogilistele ja innovatiivsetele ettevõtetele, mis on tegevad üleilmsel tasandil. Itaalia ise jättis ennast otsustusprotsessist välja, see tähendab seda, et Itaalia ettevõtetel ei ole enam piisavalt kaitset nii Euroopa kui ka üle üleilmsel tasandil. on täis, täiesti üllatav, et Itaalia valitsus ei tee mitte midagi selleks, et Itaalia kultuuri kaitsta kogu maailmas, samal ajal aga Itaalia kultuuriinstituutidele eraldatakse igal aastal väga palju raha. see meie keelt ei kaitsta, kuigi Itaalial on väga suur kultuuripärand tegemist on väga šovinistliku lähenemisega meie keelt maha suruda. Itaalia ettevõtted on alati nõudnud, et patent peaks olema ainult inglise keeles see on ju tegelikult praegu muutunud rahvusvahelise suhtlemise keeleks majandusvaldkonnas. nüüd aga nõutakse siin, et patenti peaks olema võimalik registreerida oma emakeeles aga proua president, kuidagi ei ole võimalik volinik Barnier'd sundida seda tegema. ta küll nõudis meie hääletust enne Euroopa Kohtu otsust, mis peaks tulema märtsi esimesel nädalal ja arvatavasti tu-, ütleb meile see kohtuotsus eh, kahte väga tähtsat asja, nimelt eh, iga riigikeele kasutamist eh, ja näeb ette ka patendikohtu loomise, selleks et igaüks saaks oma patente kaitsta. peale selle tuleb mõelda ka veel selle peale, kui legitiimne on üleüldse patendikaitsesüsteemi sisseviimine, nii et terve rida otsuseid on veel vaja vastu võtta. seepärast Itaalia delegatsioon Partito Democratico otsustas jääda erapooletuks Uh, see ettepanek ei ole kahtlemata täiuslik ja tõepoolest tuleb selle juurde tagasi tulla pärast seda, kui on langetatud Euroopa Kohtu otsus, aga siiski tundub mulle, et me oleme teinud sammu õiges suunas ja sellepärast ma toetasin seda. olen eh, käinud väga mitmesugustel seminaridel, mis on seotud innovatsiooniga ja see puudutab tervet Euroopa Liitu. inimesed usuvad, et eh, progressi on võimalik saavutada ainult tänu innovatsioonile, see tähendab eh, teadustööd, uurimist, uusi tooteid ja neid tuleb kaitsta. me peame looma niisuguse süsteemi, mis ei ole väga kallis, mis on e, lihtne ja kulutõhus, nii nagu USA-s. me ei ole sinna e, veel jõudnud, aga vähemalt me oleme püüdnud teha sammu selles suunas, sellepärast ma toetasin tänast algatust. La... suur tänu. härra Klaas. Dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden. Suur tänu, ütleb härra Klaas mina eh, olin Leine raporti suhtes erapooletu mitte sellepärast, et mul oleks midagi ühtse patendisüsteemi vastu, vastupidi, Flandrias oleme me olnud alati seda meelt, et see idee on väga hea ning me tahaksime, et niisugune süsteem oleks, sest praegune süsteem on äärmiselt kohmakas. meil on vaja eh, niisugust patendisüsteemi, aga probleem on selles, et ebaselge on olukord keeltega, me peame vaatama, kuidas eh, komisjoni ettepanek eh, suudab eh, ühitada seda keelenõuet prantsuse, saksa, inglise keel, sest et seal võiks olla ka hollandi keel. suur tänu nüüd ma annan siis eh, sõna nendele, kes soovivad sõna võtta eh, toiduainete radioaktiivse saastatuse eh, nimel härra Pileti raport, kõigepealt härra Nikolašis. suur tänu, proua president. reeglite paika paned radioaktiivses saastatuse kohas ähm, osas toob kohe kindlasti endaga kaasa suurema läbipaistvuse seadusandluses. me peame siiski aga selle raporti õiguslikust alust kontrollima, sest õiguslikus aluses tuleb mõelda just parlamendi rollile rahvatervise kaitsmisel. ma olen nõus sellega, et art-, artikkel sada kaheksakümmend üks lõige neli B võiks olla väga heaks õiguslikuks aluseks. nimelt äh, meil tuleb kaitsta rahva tervist ja see kehtib ka väga suurte kiirguskatastroofide puhul toiduainete tööstuses. suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Utsias, palun! suur tänu, proua president! mina öö, olen suure osa muudatusettepanekute autor, mis puudutab seda teksti. vaja on kodifitseerida e-, eelnevat seadusandlust, eriti mis puudutab lävendväärtusi ja maksimumväärtusi toiduainete puhul. aga me unustame siin ära, et tegelikult räägime me siin toidust Eh, räägime toidust, aga unustame ära siin radioaktiivse saastatuse, see tuleb ju ka näiteks tuumaelektrijaamadest. aga tuumaenergia on selline, mida paljudes liikmesriikides tahetakse eh, kasutada. mulle tundub, et me saame selles vallas rohkem ära teha. me võime parandada üksteise teavitamist kõikide riskifaktorite osas ning teatud asju võib ära keelata. härra Grzyb, suur tänu, president. igasugused õiguslikud dokumendid, mis puudutavad toiduainete kaitset, eh, on olulised, tekkis selline liikumine pärast Tšernobõli õnnetust, me peame kaitsma rahva tervist. Lissaboni leping kutsub üles, et kõik need seadusandlikud aktid saaksid kaasajastatud. Eh, Lissaboni lepingu ükssada kaheksakümmend kuus artikkel oleks õige eh, alus sellele, mitte Euratomi leping, nii nagu tahab komisjon. meie põllumahed eh, nõuavad samamoodi ja vajavad kaitset. Nendel on vaja eh, kahjude kandmise puhul kompensatsiooni me oleme toonud välja terve rea ohte, mis tulenevad radioaktiivsusest, radioaktiivsetest allikatest ning ärge palun unustage, et me ka impordime eh, toiduaineid eh, üle terve maailma ja seal on eh, standardid rahvatervise osas tunduvalt väiksemad, aga neid tuleb austada igal pool. Antoniotsi. Antoniotsi <clears throat> tänan, proua president. Äh, pakutatud kolme määruse kodifitseerimise osas, mis on vastu võetud äh, perioodil kaheksakümmend seitse kuni üheksakümmend, millega määratletakse radioaktiivse saastatuse piirmäärad katastroofide puhul, siis uus põhjenduspunkt võimaldab äh, õigustada ka Äh, EXPO-st nõukogu õigust ja ainuvolitust võtta vastu määrus, millega kinnitatakse äh, erakorralised volitused, mida komisjon pakkus. ma nõustun härra Pelletiga, et äh, seda ei hõlma nimetatud artikkel, kuid on oluline vastavalt lep-, Lissaboni lepingule kontrollida, kas need artiklid saavad veel olla aluseks nõukogu täitevolitustele ja kas need volitused on õigesti määratletud ning piiratud. kodanike huvi äh, katastroofi järgsete äh, kahjude äh, ohjamisel tuleb tagada, tuleb tagada kiire reaktsioon ka tuumakatastroofi korral ja komisjonil peab olema järelevalve roll suur tänu ja sellega on istung on peatatud kuni kella kolmeni.